aitäh, volinik Piia Palks, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kell kuus õhtul. järgmine päevakorrapunkt, härra Moreira raport Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega. ja annaksingi neljaks minutiks sõna raportöörile, palun, härra Moreira. Äh, president, volinik, daamid ja härrad Äh, see on tõesti selline väga keeruline teema sellisel hilisel tunnil. ma siis teeksin väikese sissejuhatuse oma raportisse, mis puudutab kaubandus- ja majandussuhteid Ameerika Ühendriikidega. Äh, rahvusvahelise majandus, kaubanduse komisjonis võeti see raport vastu väga suure häälteenamusega kui me räägime kaubandussuhetest USA-ga, siis ma pean ütlema, et äh, mina olen väga rahul selle raporti sisuga, äh, sellepärast et raport saadab väga tugeva sõnumi, toetades väga tugevalt äh, paremaid kaubandus- ja majandussuhteid USA ja Euroopa Liidu vahel Äh, siin raportis äh, tuuakse välja ka kõige olulisemad kaitsemeetmed, mida Euroopa Liit saab kasutada, äh, seadmata samas iga, mingeid eeltingimusi läbirääkimiste süvendamiseks. raport on oma iseloomult poliitiline, me üritame saata Euroopa Parlamendilt signaali, selleks, et algaksid läbirääkimised kaubanduskokkuleppe üle Äh, mis puudutavad USA-d ja Euroopa Liitu, äh, selleks, et meil tõesti kujuneks välja tõeline üleatlantiline turg. me üritaksime siin rapo-, üritasime siin raportis vastata kahele olulisele küsimusele, kõigepealt kui meil on kaubandus ja investeeringud, äh, kas sellel on mõtet? jah, ma olen nõus, et sellel on mõte kõik olemasolevad teadusuuringud näitavad, et meil on olemas tohutu majanduskasvu potentsiaal, kui toimub kaubanduse investeeringute vastastikune liberaliseerimine. teiseks, mõlemad majandused seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega ning neile saab reageerida vaid ühiselt või vähemalt paremini saab neile reageerida ühiselt kui eraldi. niimoodi saame saavutada rohkem majanduskasvu. eriti Äh, kui me äh, hakkame ühiselt äh, konkureerima uute tärkavate majandustega Hiina, Venemaa, Argentiina, Brasiilia. teiseks Doha arenguvoor ja mitmepoolsed kaubanduskokkulepped, see on läbi kukkunud ning ainus viis, kuidas me nüüd edasi saame liikuda, ongi kahepoolsete lepingute kaudu. veel üks küsimus, kas on võimalik saavutada kokkulepet USA ja Euroopa Liidu vahel mõistliku aja jooksul? Äh, sellise kokkuleppe saavutamine ei ole kerge, sellepärast et huvid on vastakad sellistes olulistes valdkondades nagu põllumajandus, samuti transport. Äh, samuti on meil äh, erinevused reguleerival tasandil, näiteks tehnilised standardid mootorsõidukitele, samuti on meil kultuurilised erinevused eurooplased äh, suhtuvad väga innukalt ettevaatuspõhimõttesse näiteks põllumajanduses ja töötus, tööstuses, seetõttu, seevastu ameeriklastele meeldib riskeerida. Äh, meie seisukohad on väga erinevad näiteks geneetiliselt muundatud organismide vahe äh, seisukohas samuti on meie seisukohad erinevad kloonitud loomade suhtes, nii et, et on probleeme, mida tuleb ületada, aga mina arvan, et nendest on võimalik üle saada aga nagu ma mainisin, need siis praegu takistavad meil eduka kokkuleppe saavutamist USA-ga kui meil toimuvad läbirääkimised, siis me peame saavutama äh, kokkuleppe kõigis majandustegevustes ja me peame kõrvaldama kaubandustõkked kõigis nendes valdkondades niisiis, meil on vaja alustada läbirääkimisi ja saavutada mõlemale poolele vastuvõetav kompromiss niimoodi, et me saaksime kaubandust edendada, vähendades kaubandustõkked, nagu näiteks erinevad tehnilised standardid. on väga oluline, et parlament suhtub sellesse raportisse tõsiselt ning annab komisjonile ja nõukogule eh, stiimuli jätkata kõnelusi USA-ga selles valdkonnas, aitäh! aitäh! ja alustame nüüd vaba mikrofoni vooru ja härra Mikolašik. suur aitäh. tegemist on tõesti väga hea uudisega Euroopa Liidu liikmesriikidele neile liikmesriikidele, kes kauplevad USA-ga sellepärast, et nende olukord paraneb Nad äh, suudavad äh, tööhõive säilitada, isegi töökohtade arvu suurendada, suurendada kaubavahetuse mahtusid. Äh, samas on aga üsna mitmeid probleeme, millest tuleb jagu saada, raportöör neid juba mainis, mainis, et meil on palju erimeelsusi erimeelsusi näiteks tehnilistes küsimustes, Äh, küsimustes, mis puudutavad autode müüki ja ostmist, GMO-de küsimus on samuti väga äh, delikaatne teema äh, kindlasti läbirääkimised võimaldavad saavutada positiivseid tulemusi, kloonitud loomade liha tarbimine on meie jaoks ka delikaatne küsimus. lõpetuseks võib siiski öelda, et kaubandussuhete parendamine USA ja Euroopa Liidu vahel on meie jaoks vajalik aitäh, härra Mikolašits ja proua Tikau. aitäh majandus- ja kaubandussuhted Euroopa Liidu ja USA vahel transpordi vallas nõuavad reforme Äh, selles osas, mis puudutab äh, välisriikide äh, osalust USA lennuettevõtete tegevuses. erinevused ähm, standardites, mis just lennutranspordis eksisteerivad ja samuti meretranspordis ning kabotaaži või Euroopa ettevõtete kabotaaživõime USA-s ning USA ettevõtete kabotaaživõime Euroopas on üks äh, takistus, millest tuleb üles saada selleks, et ähm, meie suhted paraneksid. samamoodi on vaja parandada äh, Galileo EGNOS-e ja GPS-i vahelist koostöövõimet, äh, see ja see võimaldas ka satelliitpositsioneerimisseadmete toimimist parandada. majandus- ja kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Äh, Ameerika äh, vahel on muutunud üha olulisemaks ka standardiseerimise valdkonnas. aitäh, sellega on äh, vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõpetuseks saab sõna volinik Piibalgs, palun. president, lugupeetud parlamendisaadikud, härra Moreira Äh, te olete välja tulnud suurepärase algatusega, väljendades huvi Euroopa Liidu ja USA suhete tugevdamise osas sellisel väga olulisel ajahetkel. me kõik oleme nõus, et on väga oluline, et äh, USA ja Euroopa Liidu kaubasuhted areneksid. peaaegu kahe miljardi euro väärtuses kaupu ja teenuseid on igapäevaselt äh, USA ja Euroopa Liidu vahelise kauplemise objektiks. investeeringud äh, ulatuvad üle kahe triljoni euro, peaaegu pool äh, maailma SKT-st ja üks kolmandik kaubandusest tuleb just nimelt Euroopast ja USA-st. Need arvud näitavad, et Euroopa Liidu ja USA kaubandus- ja investeerimissuhted on väga olulised. aga siiski veel rohkemat on võimalik saavutada majanduslikult raskel ajal äh, on kaubanduse edendamine väga oluline töökohtade ja majanduskasvu kontekstis ning seetõttu me olemegi üritanud äh, oma äh, praegused algatused edukalt ellu rakendada. USA ning Euroopa Liidu juhid on loonud kõrgetasemelise töörühma töökohtade ja majanduskasvu küsimuses. töörühm peab äh, vaatama, kuidas kaubandus ja investeeringud saavad vastastikku toetada äh, töökohtade loomist, majanduskasvu ja konkurentsivõimed. üheksateistkümnendal juunil võtsime me vastu vahearuande, äh, kus tegime esialgsed järeldused selles osas, et kõikehõlmav kokkulepe, mis käsitleks tervet rida kahepoolseid kaubandus- ja investeerimisküsimusi, Äh, oleks võib-olla kõige kasulikum äh, erinevatest valikuvõimalustest mitu kaaluda. Äh, see on samuti kõige parim võimalus poliitilisest aspektist. see võimaldab meil asjale läheneda kompleksselt Äh, ühtegi poliitilist küsi-, äh, otsust ei ole veel langetatud, läbirääkimisi ei ole veel alustatud, aga äh, viimasel Euroopa Liidu ja USA tippkohtumisel alustatu on kindlasti edasi liikunud. me teeme oma USA kolleegidega tööd selleks, et välja töötada see lõpparuanne enne aasta lõppu. lõpparuande peaks sisaldama soovitusi selle osas, kuidas edasi liikuda meie leiame, et on vaja alustada kõikehõlmavaid läbirääkimisi. Teie raport on tõepoolest väga õigeaegne, see on väga tasakaalustatud ning konstruktiivne panus kõrgetasemelise töörühma töösse ning me arvestame nende vaadete ja seisukohtadega, mida selles raportis on väljendatud, üritame seda teha nii palju kui võimalik ja tahaksin veel kord, veel kord teid tänada teie panuse eest suur aitäh, härra volinik Piibalgs, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kuus pärastlõunal. ja järgmisena proua Fosteri raport, mis puudutab ühtse Euroopa taeva äh, seadusandluse ellurakendamist ja annaksin neljaks minutiks sõna raportöörile kõigepealt